Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, hakkame aga koosolekuga kohe pihta. me oleme juba kaksteist minutit oma ajakavast maha jäänud. ja ma tahaksin teie ees vabandada ma ei taha siin hakata toosti ütlema. tahaksin lihtsalt teha need paar sissejuhatavat kommentaari. nii et ähm, palun lõpetage telefoniga vestlemine ja omavahelised vestlused. tahaksin vabandada, et oleme ajakavast maha jäänud. aga tuli langetada üks väga oluline koosolek ähm, väga oluline otsus meie koordinaatorite koosolekul, nimelt uus ajakava puhta energiapaketi kohta. kahjuks oleme oma ajakavast juba maha jäänud kaks-kolm nädalat aga otsustasime siiski, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal püüame kogu paketiga ühele poole saada, aga mitte novembris, nagu esialgu plaanitud, ah, vaid hoopis detsembris. selle otsuse, otsuseni jõudmine ei olnud kerge, me pidime kaaluma, kuidas äh, erinevate õigusloomeliste dokumentidega tööd teha, millises järjestuses, sellepärast et äh, need mõjutavad üksteist omavahel ja selle järjekorra ja ettevalmistustöö paikapanemine ei olnud sugugi kerge ülesanne. novembris ja detsembris on väga palju õigusloomelisi ettepanekuid, mille üle tuleb hääletada ITRE komisjonis. töö kujuneb raskeks, aga nüüd siis hakkame hääletama tänaseid dokumente. ja kõigepealt viime läbi äh, kontrollhääletuse ilma kontrollhääletuseta ei ole midagi võimalik teha, niisiis kontrollhääletus, hääletus algas. Uh, are you ready to stay out? kas olete valmis Euroopa Parlamendist eemal olema viis nädalat, selle üle hääletame? Very simple question. küsimus ise on lihtne. jah yeah Has anybody, has everybody, has everybody voted? kas kõik hääletasid? sellisel juhul on hääletus lõppenud. olete valmis siis püsima eemal Euroopa Parlamendist viis nädalat järjest, suurepärane tulemus. ja nüüd siis Euroopa Liidu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod hakkame hääletusega pihta. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime seda. sada kaheksakümmend neli, hääletus on lõppenud Rahvapartei ridadest on üks saadik üle. ikka on üks üle. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame plokis, plokk üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kaksteist, sada kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üks poolt, kakssada üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolm poolt, vastu erapooletud. kontrollime. kakssada kolm. üks Rahvapartei saadik on üle. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu kolleegid, palun võtke ennast kokku, kakssada viis. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on tulemus selge. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt. kodukorda puudutav küsimus härra Turmeselt. meil on kaks äh, söega seotud pilootprojekti ja need projektid on väga sarnased, nii et me toetame teie muudatusettepanekut ja ma saan aru, et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 sellepärast et hääletame ainult eelarveridade üle ja ei midagi enamat, nii et äh, resolutsiooni ettepanekut ei ole, mingisugust muud otsust ei ole, hääletasime kõik eelarveread ära ja saadame oma tulemuse eelarvekomisjonile ja selle hääletusega on nüüd kõik. ja nüüd lähme hoopis keerulisema teema juurde. ja vabandan teie ees, sellepärast et äh, ilmselt väga sageli palun ma äh, elektroonilise hääletuse kaudu tulemust kontrollida, sellepärast et äh, fraktsioonide seisukohad lähevad väga paljuski lahku ning äh, mina ei pea vaatama, kuidas koordinaatorid hääletavad. Teie fraktsiooni sisesed arvamused lähevad samuti lahku, nii et kontrollida tuleb paljusid hääletusi. aga hakkame nüüd tööga pihta palun, proua Peres. lugupeetud esimees, tahtsin olla kindel, et muudatusettepanek äh, kakssada kolmkümmend neli on tagasi võetud. Okay. Yeah, yeah, yeah. We will, we will take it. Äh, võtame seda kommentaari arvesse. Suur tänu, proua Peres. Ja nüüd hakkame siis hääletusega pihta üks, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime. kontrollime. kompromiss üks hääletus on lõppenud. kompromiss null, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. kompromiss null. sulgen hääletuse üks äh, rahvaparteilane on üle. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kompromiss null on tagasi lükatud. sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud ja nüüd hääletame plokis kompromissi üks, kompromissi kaks, kompromissi kaks A, kompromissi kolm ja kompromissi kolm A. nii et kolm kompromissi. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss üks A kogu plokk siis. kas te soovite kontrollida? ei, keegi ei soovi kontrollida. ja nüüd siis, siis kontrollime kompromissi, äh, kus oli viis kompromissi koos. kontrollime seda hääletust. sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kompromiss üks A, poolt, vastu erapooletud, kontrollime ka seda. sulgen hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud. üks A on vastu võetud see oli vastu võetud ja nüüd läheme leheküljele kuus ja muudatusettepanek sada nelikümmend, see on kõik väga keeruline. kes on poolt? lehekülg kuus, sada nelikümmend, muudatusettepanek sada nelikümmend, kes on poolt? vastu? ja kontrollime seda kohe, sest ma ei tea, kuidas te hääletasite. sada nelikümmend sulgen hääletuse. tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, kontrollime. sada viiskümmend kaks, kontrollime. sulgen hääletuse. üks rahvaparteilane on üle, vabandage sulgen hääletuse. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. sada viiskümmend neli, kontrollime ja sulgen hääletuse üks rahvaparteilane on üle, aga ma võtan oma kaardi välja. siis on, siis on see asi korras. tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, ta-, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli, poolt, vastu on vist vastu võetud, aga kontrollime üle. vist oli vastu võetud, aga kontrollime. sulgen hääletuse. kompromiss neli, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu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 sulgen hääletuse. tagasi lükatud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt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 kontrollime. sada kaheksakümmend. avan hääletuse ja sulgen hääletuse. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime. kompromiss kaheksa, sulgen hääletuse tagasi lükatud. ja nüüd neli muudatusettepanekut koos, sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa, sada üheksakümmend ja sada üheksakümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ja läheme sada üheksakümne kolme juurde. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli ja sada üheksakümmend viis koos, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada poolt, vastu. see oli tagasi lükatud vist, aga kontrollime. eks me näe. kakssada, sulgen hääletuse on tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime kompromiss kümme. ja sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime kompromiss üksteist, kompromiss üksteist sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu ja kontrollime kakssada üheksa, kontrollime ja sulgen hääletuse. vastu võetud, kolmteist, kompromiss kolmteist, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitseteist poolt, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja see on taga, tagasi võetud, kaks, kolm, kolm ja kaks, kolm, neli on tagasi võetud. jah, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime, kaks, neli, kaheksa kaks, neli, kaheksa ja sulgen hääletuse. vastu võetud. kompromiss viisteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, viis, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks viis kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks viis neli poolt, vastu. kontrollime, kaks viis neli, kaks viis neli, sulgen hääletuse. tagasi lükatud, kaks viis viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, viis, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks, viis, kaheksa poolt ja kaks, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu kontrollime, kontrollime kolmteist, muudatusettepanek kolmteist. sulgen hääletuse. tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, viisteist, kontrollime sulgen hääletuse. tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitseteist A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, vabandage. kas kontrollime? kontrollime mõlemad. jah, võib-olla on tõesti napp tulemus. kompromiss seitseteist. kõigepealt kompromiss seitseteist, kontrollime elektrooniliselt, nii et läheme tagasi. kompromiss seitseteist. avan hääletuse sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist A. avan hääletuse. ja sulgen hääletuse. vastu võetud. hästi. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sama häälteenamusega kaheksateist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sel korral kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama häälteenamusega. sama häälteenamusega, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend ük-, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üks A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kaks A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks A tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. viiskümmend üheksa, kontrollime sulgen hääletuse, viiskümmend üheksa. tagasi lükatud, kuuskümmend pool, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm koos poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, seitsekümmend viis koos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks sulgen hääletuse. tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend. üheksakümmend üks. hüppame nüüd üheksakümne esimese juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd neli muudatusettepanekut koos, sada kaks, sada kolm, sada neli, sada viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, sada kakskümmend seitse, kontrollime. sada kakskümmend seitse sulgen hääletuse. vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sest ei tõstnud korralikult käsi. sada kakskümmend kaheksa ja sulgen hääletuse. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus. avan hääletuse. jah, vabandage, üks on ikkagi üle. ja sulgen hääletuse. kolmkümmend üheksa poolt, kaheksateist vastu, kuus erapooletut. õnnitlused raportöörile, see ei olnud sugugi mitte lihtne töö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 Uh, let, let me use this possibility when we kasutan nüüd võimalust, et me valmistume praegu järgmiseks päevakorrapunktiks ning äh, tahaksin tänada kogu südamest meie tõlke, ütleb äh, härra esimees. tahaksin tänada teid kõiki, ma loodan, et te mind ka kuulate. ja, ja võib-olla peaksin rääkima seda poola keeles, ütleb härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki meie tõlke nii äh, meessoost kui naissoost tõlke, ütleb härra esimees. et nad töötasid eile viisteist minutit ettenähtust kauem. meil oli väga kirglik arutelu eile õhtul ning äh, tänu tõlkidele saime selle aruteluga jätkata kauem kui ette nähtud. meie liikmed ei teadnud, äh, millist lingua francat omavahel kasutada, nii et suur aitäh tõlkidele et te viisteist minutit olite valmis töötama rohkem kui ette nähtud, seda ei tule väga sageli ette, aga meie arutelu oli äärmiselt kirglik ja ma tean, et samad meeskonnad töötavad täna, nii et äh, ma loodan, et äh, olete valmis tänusõnad vastu võtma. ja nüüd siis läheme edasi. Äh, järgmine päevakorrapunkt pärast hääletuste punkt meie komisjoni koosolekul täna on riskideks valmistumine elektrisektoris. kolleeg Flavio Sanonato on meie raportööriks ja räägime siis riskideks valmistumisest elektrisektoris, mis on üks lahutamatu osa puhta elektri, puhta energia paketist ja on seotud elektrituru ja Atseri määrusega ja nagu te teate, hääletamine toimub kogu paketi üle siis äh, detsembrikuus, nagu ma ütlesin, mitte novembris, nagu esialgu plaanitud äh, ja täna hommikul koordinaatorite koosolekul otsustasime selle asja ära. ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on pisut hiljem kui me äh, algul plaanisime, sellepärast et ka hääletame hiljem, kolmeteistkümnendal septembril siis tuleb saata ära muudatusettepanekud, mitte septembri alguses päris, vaid kolmeteistkümnendal septembril on tähtaeg. ja Euroopa Komisjoni eesmärk, ettepaneku eesmärgiks on äh, tagada see, et kõikides liikmesriikides äh, oleksid valmis vahendid selleks, et elektrikriisi olukorraga toime tulla riskideks valmistumine peab olema paigas. kallis kolleeg, härra Sanonato, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ja riskideks valmistumine elektrisektoris on praegusel hetkel liikmesriikide pädevuses ja see on vastuolus sellega, mis on aluslepingu artiklis sada üheksakümmend neli ja mis käsitleb äh, Euroopa Liidu energiapoliitikat. Äh, äh, energiapoliitikal ei ole seetõttu varustust tagavaid vahendeid ettevalmistumiseks, halduseks ning ekspost tegevuseks, kui tekib elektrisektoris kriis. ja taristut äh, on nüüd analüüsitud, liikmesriikidel on vabad käed otsustada, milliseid tegevusi sisse viia, kuidas kõige paremini võimalike kriisidega toime tulla. aga järk-järgult üha rohkem lõimitud äh, elektriturul võib juhtuda, et liikmesriigi tasandil võetud meetmed ei ole piisavad. eelmise aasta jaanuari äh, energiakriis Kagu-Euroopas äh, näitas ta suurepäraselt. Euroopa Komisjon on teinud oma ettepaneku suurendada liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et hoida ära äh, olukorda, kus äh, ei suudeta energiakriisi olukorras toime tulla. kui te vaatate selle ettepaneku struktuuri, siis minu meelest struktuur on meie jaoks vastuvõetav, siin on vajalikud meetmed, nagu näiteks majanduskasvu hindamine ja kahjulik mõju teenuste pakkumisele, ka oluliste teenuste pakkumisele, selline olukord võib tekkida siis, kui elektrisektoris tekib kriis ja see võib olla tõsiseks probleemiks liikmesriikidele. ma räägiksin nüüd natukene ka omapoolsetest ettepanekutest, kõigepealt koostöö ja solidaarsus. ja me peame tagama seda, et info elektrisektori kriiside kohta oleks kõigile kättesaadav, et kõik andmed oleksid olemas riskivalmiduseks, liikmesriigid peavad saavutama kokkuleppe äh, piirkondliku metoodika osas ja tuletagem meelde siis ka seda, et liikmesriigid peavad saama ka individuaalseid analüüse ellu läbi viia, et otsustada, mis äh, on ähm, konkreetse kriisi olukorras äh, vajalik. aga ühised metodoloogilised äh, kriteeriumid on hädavajalikud äh, selleks, et koostööpõhimõtet ellu viia ja mitte ainult poliitiliselt, vaid ka puhttehniliselt põhivõrguettevõtete vahel. konsolideerimine ning koordineerimine ohutusametike vahel on sammukene õiges suunas. aga nüüd siis koostöö ja solidaarsus liikmesriikide vahel poliitiline äh, aspekt. Äh, komisjon paneb rõhku vastastikuse abi põhimõttele. meil on siin muudatusettepanek üheksateist, tehnilised takistused. see on väga oluline element, pidades äh, seda, et Euroopa piirkonnad on omavahel üha rohkem seotud ja üha rohkem tuleb äh, hoida silma peal turu lühiaegsel arengul, äh, isoleeritud lähenemisviisil pole tulevikku. siis äh, kompensatsioonimehhanismid liikmesriikide vahel peavad olema paigas need peavad olema selgelt määratletud ja äh, seda on vaja selleks, et vastastikust abi pakkuda. punkt kaks, turustandardid ja konfidentsiaalsus. elektrisektori kriisi ei tohi tuua ettekäändeks, et äh, võtta turgu optimeerivaid meetmeid. tuleks lubada ka turuväliseid meetmeid, kui vastasel korral kriis halveneks, kriisiolukord halveneks. ja rohkem tähelepanu tuleks pöörata delikaatsetele andmetele, andmetele, mis on kirjas plaanides ning võiks kaasa tuua selle, et meie süsteemid oleksid avatumad võimalikele terroristidele ning teistele kuritegelikele rünnakule ja lõpetuseks juhtimine. juhime siin tähelepanu artiklile kaksteist, võimalik äh, lahkheli pädevate asutuste vahel. komisjon teeb ettepaneku, et Atser saaks olla siin vahendajaks, äh, konsulteerides Enso E-ga ja see ei ole piisavalt selge, pidades silmas äh, otsustus pädevusi ja seetõttu oleme tulnud sisse muudatusettepaneku seitseteist, kus räägime koostöömehhanismidest. see on gaasivarustuse kindluse põhimõttega kooskõlas ja selline koostöömehhanism äh, on vahendajaks piirkondlike meetmete puhul, aga lõppotsuse langetab, langetavad asjaosaliste liikmesriikide pädevad asutused ja äh, samuti me tahaksime, et põhivõrgu äh, ettevõtjaid ja jaotusvõrgu ettevõtjaid kaasatakse haldustegevuste ja nii plaanide järelevalvesse kui ka kriisi ekspost hindamisse. Need turuosalised vastutavad ka süsteemide turvalisuse ja usaldusväärsuse eest. ja veel üks lõppkommentaar teie lahkel loal ma tahaksin paremat tasakaalu erinevate etappide ajastuse vahel. Ex-post hindamise hulgas peaks olema ka analüüs selle kohta, kuidas võrku võiks arendada selleks, et paremini toime tulla kriisi mõjudega. kui see määrus vastu võetakse, siis äh, peaks olema riskihaldusmeede, mis hõlmab äh, kõik ennetusest kuni ekspost etapini, aga samas on meil vaja ka kõiki kriise analüüsida ning nendest andmetest lähtuvalt meetmeid edasi arendada. selleks, et äh, keskpika ning äh, pika perspektiivi elektrisektori vajadustega arvestada komisjoni tekst äh, täidab suure tühimiku äh, ja aga sellegipoolest seda on võimalik parandada, ootan pikisilmi kolleegide panust. mina olen lähtunud äh, koostööst, solidaarsusest, turgude avamise põhimõttest ning tahaksin tagada ka suuremat kaitset rünnakute vastu. mis puudutab juhtimistasandit, siis ma ütlesin, et meil on selle juhtimise kohta vaja selgemat määratlust ja ma juba tänan ette kõiki panuse eest. Minutes. So at the end rääkisite kaheksa minutit, äh, nii et äh, ma pean. okei, at the end I will ask you. ma paluksin teil lõpus, äh, kui te otsi kokku võtate, piirduda ainult poole minutiga, sest rääkisite praegu kaheksa minutit. suur tänu väga selle huvitava sissejuhatuse eest ja väga asjakohase raporti eest. nüüd saab siis sõna kolleeg Luudek Niedermayer, Rahvapartei variraportöör, palun. <clears throat> tegemist on väga olulise äh, raportiga. see on ka loogiline tulemus äh, muutuste osas, mis toimuvad elektriturul. see muudab ka turu struktuuri ning on väga oluline samal ajal on energia tarbimine kasvanud ja teatud ebakindlus äh, nii tarne kui tarbimise osas ja meie süsteemid on enam-vähem seotud, aga et tarnekindlust tagada, siis meil peaks toimuma koostöö kriiside puhul, probleemide puhul, need võivad olla kodukoodud, aga neid võidakse ka nii-öelda sisse tuua mujalt. ja ka sotsiaalsed aspektid on olulised, seega on tarvis seda ettepanekut teha ja see on väga õigeaegne, samal ajal äh, me peame ütlema ka ja minu meelest tundub, et äh, see ettepanek on ka heaks äh, kiidetud osapoolte poolt ja meil on selle kohta olnud ka arutelu. selles mõttes äh, oleme valmis võtma oma parlamentaarset seisukohta aga sellegipoolest tahaksin äh, õnnitleda äh, raportööri selle tasakaalustatud äh, raporti eest ja selle abil me saame ellu viia teatud parandusi. kõik turu osapooled on protsessi kaasatud, nii tar-, tarnijad, jaotusvõrguettevõtjad kui põhivõrguettevõtjad. samamoodi on jälgitud turupõhist lähenemist kui muid lahendusi ei ole võimalik rakendada, me vähendame kõikvõimalikke turumoonutusi, kuid mina ütleksin, et tegemist on ka laiema küsimusega, sest et äh, selle paketi võtmeküsimus on takistuste, takistuste kõrvaldamine turul, et äh, tarne oleks usaldusväärsem ja ka odavam. kolmandaks me peame ka tagama selle, et äh, diskreetne tundlik informatsioon on õigesti käsitletud. ma tean, et ka ettepanek seda käsitleb, aga me peame seda äh, lähemalt ka arutlema, aga lõpuks me peame siiski oma eesmärgini jõudma, et meil on äh, riskihaldusvõimekus olemas võtaksin kokku selliselt, see raport käsitleb riskide haldamist. me tahame olukorda parandada, aga selleks me tahame julgustada ka regionaalset ko koostööd ja ma usun, et see on õige viis. see ei ole mitte ainult riski haldamise osas oluline, vaid regionaal, regionaalne koostöö aitab ka optimeerida tarbimist ja vähendab ka energiakatkestusi, nii et äh, lõppude lõpuks on meil kõikidel äh, väiksemad äh, energiatarbimise kulud ja arved. see on ka selle mõtte kõige olulisem osa. suur tänu. järgmiseks proua, proua Kallas, kes esindab Aldet uh,? Yeah, actually I am speaking on, on behalf of tegelikult ma äh, räägin variraportööri nimel. ta vabandab, et ta ei saa täna kohal olla, aga ta tervitab seda raporti projekti äh, riskihalduse teemal et meil oleks liikmesriik, liikmesriikides suurem läbipaistvus ja see ei ole oluline mitte ainult riskide puhul, vaid on ka oluline samm paindlikuma elektrituru suunas. ja need sätted, mis puudutavad tundlikku informatsiooni teatud pahatahtlike rünnakute korral, siis siin on kaasatud erinevad osapooled turu, eh, turul. raportöör tutvustab ka edasist harmoniseerimist, et oleks tagatud eh, piisav eh, tarne ja põhineks see ka ühtsel metodoloogial. aga meie variraport raportöör teeb ka muudatusettepanekuid, kuidas määratleda pädevusi, kuidas rakendada kompensatsioonimehhanisme, kuidas hallata kriitilist äh, andmekogu selleks, et äh, olla jätkusuutlik, äh, olla ühilduv ja vältida puudusi. Uh, uh, thank you. suur tänu härra Toomas ma ei olnud küll hommikul kohal, aga nüüd võtaksin kokku meie seisukoha. kõigepealt me peame mõistma seda, et äh, see, sellel talvel Prantsusmaal oli väga suur oht äh, kogeda suurt äh, e-, elektrikatkestust. tegemist oli väga olulise kriisisituatsiooniga ja polnud mingisugust eksante kriisiplaani ainult viimasel hetkel äh, jõuti kokkuleppele ja säästeti Prantsusmaad kriisist. olukord oli hullem veel ka Bulgaarias, Rumeenias, Kreekas. Neil oli väiksemat sorti kriisisituatsioon, nad ei suutnud milleski kokku leppida ja siis, kuna oli tegemist äh, siseriikliku lähenemisega, siis nad lihtsalt lülitasid äh, välja süsteemi ja see andiski ettekujutuse, et aastal kaks tuhat kuus näiteks oli meil suurem elektrikatkestus, mida põhjustas kuskil Saksamaal pidi langetada, langetatama otsustus, aga samas jäid tarbijad jõedusse ja mingisugust kompensatsiooni ei olnud kuna meil ei ole eksante hinnangut, meil ei ole kompensatsioonimehhanisme ja on väga oluline, et me liigume selles osas edasi. ja tahaksin tänada härra Sanonatot selle eest, et tugevdatakse just äh, regionaalset koostööd. aga mis tundub imelik, on see, et äh, turu kujunemises, korralduses me kuidagi natukene vähendame regionaalset äh, koostööd, kuna me jätame välja teatud aspektid äh, eksante äh, riskivalmidusest. ja seetõttu meil peab olema diskussioon ja ma olen teataval määral üllatunud. Kristjan ütles, et me nõrgens-, nõrgestame regionaalset koostööd. aga samas on meil just seda vaja tugevdada, meil on vaja tugevamat koostööd Thank you very much. suur tänu. härra Kosnotovski. tahaksin variraportööri härra Fuchsi seisukohta kajastada. meie tervitame seda raporti projekti elektrisektoris ja küberterrorismi kasv ja selline volatiilsus turul võivad kaasa tuua elektrisüsteemi šoki ja see tõenäosus on järjest suurem. seetõttu ma usun, et kui meil on äh, kõikidel tasanditel tuvastatud osapooled, riskid tuvastatud ja meil on ka regionaalsed piirkondlikud riskid määratletud ja me suudame neid jälgida ja tuvastada, aga mina tunnen, et kaks kuud metodoloogia tugevdamiseks, see ajaraam ja riskihinnang ja kaks kuud nende riskide tuvastamiseks on liiga karm ajapiirang. artiklisse viis sisse parandusettevõt-, parandusettepanekute sisseviitmine, ka jaotusvõrk võrgu- ja põhivõrguettevõtjate puhul. ma olen nõus selle sättega, mis mm, soosib turupõhist lähenemist, kuna mitteturupõhised meetmed peaksid olema küll viimane abivahend, aga nüüd, mis puudutab kompensatsioonimehhanisme, siis seda tuleks ka eelnevalt defineerida. samuti eh, pooldame tundliku informatsiooni konfidentsiaal, konfidentsiaalsuse selgitamist ja artiklis kuusteist on meil vaja saavutada ka majanduslikku mõju kriisijärgselt. ma jään ootama eh, koostööd eh, raportööri ja variraportööridega. suur tänu! Benito Zivalka. me usume, et see lähenemine peaks keskenduma turureeglite piiritlemisele. ja need reeglid, mis võivad halvendada kriisiolukorda, kui me räägime turvalisusest, ohutusest siis me kordame pidevalt sõna turg, turg, turg ja, ja tugineme just äh, reeglitel põhinevale toimetamisele. aga me peame olema ka hoolsad, et see roll, mille me anname võrkudele, energiavõrguettevõtetele, et äh, võib-olla on kaasatud ka võib-olla mitte kõige kohasemad ettevõtted sinna ja seetõttu peaksid olema kaasatud äh, äh, esindusorganisatsioonid, kes äh, tegutsevad ühiste Euroopa huvide nimel. aga me peame olema hoolsad, mis puudutab just informatsiooni ja peame tagama, et tsentraliseerimine ei kahjustaks ohutust ja selleks peame siiski tagama maksimaalse läbipaistvuse. aitäh. mul on paar kommentaari, ma olen kindel, et ähm, see elavdab meie diskussiooni, kuna praegu oleme kõik üpris ühel meelel. energia tar-, tarne osas meil on äh, energia, elektrikatkestused suureks riskiks. teiseks, liiga palju elektrit, liiga palju tootmist, liiga palju paisatakse elektrit süsteemi. Need on ka riskid. ja taastuv energiatootjad ei suuda neid äh, riske hallata, ainukene võimalus on lihtsalt elekter välja lülitada ja nii nagu kolleegid äh, rohelised äh, täiesti õigesti ütlesid, et me peame äh, likvideerima stabiilsuse. seetõttu me peaksime eraldama need jaamad, noh näiteks Poola ja Tšehhi piiril, kuna Saksa tarnijad ei järgi seda määrust ja seetõttu me peame seda ka raportis äh, käsitlema, sellepärast et tegemist on suure energiatarneriskiga. see ei ole ainult äh, tipphetkedel, me ei, me ei räägi elektripuudusest, aga ka elektri üleküllusest ja sellised jaotusjaamad võiksid äh, väga lihtsalt äh, tekitada elektrikatkestuse ja kõige parem võimalus on äh, mitte suurendada turgu, vaid suurendada koostööd näiteks kuusteist äh, liikmesriiki, kaasa arvatud Ungari, et nad töötavad koos ja teevad seda väga hästi. tegemist on vabatahtliku koostööga ja siiamaani on neil õnnestunud alati lahendada kõik probleemid. Prantsusmaa on veel üks näide ja riigid, mis piirnevad äh, Prantsusmaaga. elektrikatkestused Itaalias näiteks on põhjustatud sellest, et Itaalia impordib suurel määral elektrit. ja see on toonud kaasa ka muid lahendusi. et tagada, et üks liin on alati toimimas, et tagada äh, elektritarne. kui on kaks liini olemas, siis tegemist ei ole küll turuga just, see on ju tegelik, tegemist on siin koostööga. ja järgmised esinejad, nüüd äh, järgmise äh, ettekande raportöör ma arvan, et on väga huvitav, et see raport äh, neid küsimusi käsitleb, meil on vaja natukene diskussiooni. möödunud äh, talvel Prantsusmaal toimunu on heaks näiteks ja te väidate, et äh, see olukord on kaootiline, tekitab äh, probleeme. ja tegemist on tõesti, kas klaas on pooltäis, pooltühi. midagi tegelikult ju ei juhtunud. miks? kuna ettevõtjad lahendasid selle probleemi eos ära ja siin nähtub, et olukord on korras ja tõepoolest, kalender peaks olema paremini planeeritud, kriisideks peaks olema paremini ette valmistatud, aga süsteem pidas vastu hoolimata suurtest äh, tõrgetest. kõik asjad, mis võivad viltu minna, lähevad ka viltu ja üheaegselt. ja raportöör ka väga õigesti rõhutab seda, et ähm, tuleb edasi liikuda konsulteerida jaotusvõrgu ettevõtjatega, kuna kui me ronime nii-öelda re-, redelil kõrgemale, siis lõpuks me räägime lihtsalt tuletõrjujatega, aga mis puudutab siis äh, voolikuid ja, ja muid tööriistu. nii et jah, jaotusvõrgu ettevõtjad peaksid omavahel koostööd parandama, aga nad peavad olema ka tunnetama, et nende olulisus on oluline, aga samas lõppude lõpuks on ikkagi tuletõrje ka mängus. Nemad peavad igapäevaselt oma tööd tegema. me ei pea seda süsteemi lagundama, vaid seda parendama. ja selles mõttes me liigume õiges suunas uh,. Thank you very much. suur tänu uh,. Paul Hart, härra Paul Hart kom-, komitee osas suur tänu, komisjon. Christopher äh, palus mul rõhutada härra Toomasse öeldud. ma Karinši, härra Karinšiga olen äh, peaaegu et ühel nõul, aga ma usun, et meil on mõned head näited, kuna Prantsusmaa oli ohutusolukorras, kuna neil oli eelnevalt valmis äh, programm, kuidas vastastikku üksteist abistada. mujal oli olukord vastupidine, kuna kõik toimetasid ainult äh, iseenda nimel, näiteks Rumeenia ja Bulgaaria. ja kui meil on vaja tõendusmaterjali, et selline riskivalmistus on olemas, siis äh, see jaanuar on meile seda tõendusmaterjali ka pakkunud ja komisjonis me tõesti tervitame seda raportit, äh, mis on meile ette pandud, kuna muudatusettepanekud on suurel määral arvesse võtnud meie ettepanekuid ja tahaksin välja tuua konfidentsiaalsuse ja diskreetse andme, diskreetsete andmetega ümberkäimise ja see tõesti vastab ka muudatusettepanekule, et konfidentsiaalsus, äh, tundlik, äh, tundlikud andmed ja pahatahtlikeks rünnakuteks tuleb alati valmis olla. see kajastub ka muudatusettepanekus, sama kehtib ka komisjoni suuremasse rolli koordineerimises, äh, regionaalsete koostöölepete saavutamises, mis puudutab ka koostöömehhanisme, siis oleme väga rõõmsad, kui me saame seda rolli endale võtta. samuti näeme probleemi ka teie muudatusettepanekutes, mis puudutavad äh, tähtaegasid, me saame nendega kõikidega nõustuda, kuna see ei too kaasa lõpptähtaja edasilükkumist üks ohu, ohumärk, kui nüüd äh, te räägite vastastikust abistamist, teil on siin erinev sõnastus, vastastikune äh, abistamine peab käsitlema ka kompensatsioonimehhanismi, mis on defineeritud eelnevalt, aga mis juhtub siis, kui see skeem ei ole eelnevalt välja töötatud? kas see tähendab, et vastastikune koostöö ja abistamine ei toimugi? seda ei saa ju ometigi juhtuda seetõttu ma tahaksin, et te mõtleksite uuesti selle äh, läbi. meie sõnastuses peaks olema vastasliku abistamine seotud ka kompensatsiooniga, seda tuleks väga selgelt öelda, sellepärast ma usun, et ei taha ju seda, et äh, kompensatsioonimehhanismides äh, ei lepita eelnevalt kokku ja neid ei ole. ja ma usun, et seda saab küll täpsustada ja viimaseks ütleksin seda, et äh, mis puudutab regionaalset koostööd, ma ei pea ju siin rõhutama, kuivõrd oluline see on riskivalmiduse äh, puhul, samuti turukorralduse puhul, aga need kaks funktsiooni, mida me oleme ette näinud äh, turukorralduses ja just selle, selles turu riskivalmiduses, siis see on meil sõnastatud kriisi äh, stsenaariumite äh, kirjelduses, kriisistsenaariumites. kui me võtame need funktsioonid turukorraldusest ära, olgu, aga riskivalmiduse puhul me peame need äh, faktorid sisse jätma, kuna igasugused simulatsioonid, riskivalmidus, selleks me peame ju äh, Äh, olema, me peame ju olema valmis kõige halvemaks ka. Very, very much. suur tänu. Teie esindate Euroopa Komisjoni seisukohta, suur tänu teile. ja meie raportöör, härra Zanonato, teile sõna. aitäh. tahan öelda, et see, mida ma nüüd kuulsin, on informatsioon millega ma nõustun. seetõttu me saame edasi liikuda ja, ja me jõuame väga positiivse tulemuseni. ja viimane sõnavõtt. Äh, energia peadirektoraadis see sõnum on väga oluline. me asume tööle ja lähtume nendest ideoloogilistest äh, positsioonidest. suur tänu kõigest seitse sekundit ja täis rõõmu ja õnne enne puhkust. ma usun, et pärast äh, puhkusi on meeleolu samamoodi. ehk siis muudatusettepanekute tähtaeg, hea uudis teile kõigile, kolmteist september. mitte septembri algus, vaid septembri keskpaik ja see on oluliselt parem, suur tänu ja hääletame siin detsembris. ja nüüd liigume edasi oluliste küsimustega. kaks küsimust. siseturu ühiseeskirjad tegemist on määrusega ja direktiiviga ehk siis me räägime elektrienergia siseturust, elektrienergia siseturu ühiseeskirjadest, siin on ka komisjoni ettepanek, kuidas tarnida, osta, müüa, tarbida äh, elektrit, mis peaks olema rohelisem, äh, turupõhisem ja loomulikult ka tõhusam ja kui ja tarbijad peaksid olema järjest-järjest olulisemad. meie raportöör mõlema dokumendi puhul on kolleeg Karinš ja samad äh, äh, variraportöörid on ja mõlemad dokumendid äh, on väga teravalt käsitlenud kulude kärpimist, julgeolekut, need kaks dokumenti kokkuvõtvalt meie raportöör on äh, sada kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut teinud, sada kakskümmend üheksa määrust ja viiskümmend kaheksa ettepanekut direktiivi puhul. nii et äh, härra Karinš, sõna teile. suur tänu. see, kuidas äh, mina seda näen, siis äh, ma pean ütlema, et mulle meeldib komisjoni ettepanek nii väga, et ma lihtsalt soovisin mõningaid aspekte natukene tugevamaks muuta nii et äh, see õigusakti ettepanek äh, võimaldab majapidamistele ja tööstusele madalamaid hindu, elektrihindu ette näha ja kui me räägime siis tootvast tööstusest, äh, kes ostavad elektrit sisse tootmiseks, siis siin on tegu konkurentsiga maailma tasemel ja mida madalamad on tootmiskulud, seda konkurentsivõimelisemad on ka ettevõtted nii et komisjon on väga tugeva turupõhise lähenemise valinud ja lihtsalt mõningates punktides olen ma seda veel kord ähm, tugevamaks mõtlenud, nii et ähm, ähm, hulgimüügi hindades mingisuguseid lünkasid tekkida ei tohi, nii et see on väga oluline lähenemine ja mis äh, puudutab reservvõimsuse mehhanismi, siis ma olen ka välja toonud, et see peab olema tõesti viimaseks võimaluseks kui on äh, tehtud ka äh, vastav äh, hinnang, siis piirkonnapõhine hinnang ja see näitab, et turujõud ise seda probleeme ei lahenda, eriti kui tegu on energia, energiatarne, varustuskindlusega. ja ja siin tuleb siis ähm, selle lisatootmisele rõhuda ainult siis, kui see tõesti vajalik on ja oluline on siin ka piiriülene ähm, aspekt ja ähm, siin ei tohiks olla ka mingeid soodusjaotamist. nii et siin on osapool A, kes müüb elektrit osapoolele B ja ja kui äh, mingil hetkel elektrit ei ole, siis sellisel juhul äh, käivitatakse reserv ja tarbija ei mõistagi, et ähm, probleem on, aga äh, siis müüja, ükskõik kes see siis on, kes äh, on ähm, mingi vea teinud, siis ta maksab ükskõik, mis see hind on sellel hetkel et see on äärmiselt äh, vajalik ähm, korraldus, nii et see on see prääniku ja piitsa süsteem ja selle eesmärgiks on see, et, äh, et, et, äh, et et müüakse siis seda, mis olemas on, selleks et, et vältida reservvõimsuse mehhanismi käivitamist et vastupidine korraldus ei tooks kellelegi kasu, nii et see on see, kuidas mina näen, et see mm, mehhanism üksteist täiendab ja nüüd, mis puudutab pakkumispiirkondi, ja ma olen ka siin mm, üritanud teha selgemaks seda protsessi, nii et peaks olema üks mm, otsus konkreetse liikmesriigi poolt kui mingisuguseid ähm, muid otsuseid ei langetata või äh, on eriarvamus, siis komisjon võib sekkuda ja komisjon võib äh, luua rohkem kui ühe pakkamispiirkonna, kui paistab, et seal mingisugune takistus on tekkinud ja see tähendab siis ka, et komisjonil on võimalus äh, liikmesriikidega ähm, koostööd teha selleks, et lahendusi leida nende takistuste kõrvaldamiseks. ja see tähendab siis, et on, tuleb siis võib-olla ka uusi Äh, liine ehitada. ja edasi, ma päris ei ole nõus komisjoni ettepanekuga, mis puudutab äh, piirkondlikke ähm, keskusi. ma ka siin Brüsselis kohtusin põhivõrgu ettevõtjate esindajatega ja ma arvan, et ma olen täielikult nõus sellega, et koostöövajadus on tõesti mm, suur, ükskõik kas tegu on ohuvalmiduse eh, kavaga või, või millegi muuga, aga samas me ei tohiks asju üksteisega läbi mm, segamini ajada, sellepärast et põhivõrg, eh, eh, ettevõtjatele peab kontroll jääma võrgu üle, aga samas see ei välista ka paremat koostööd ja, ja minu muudatusettepanekud äh, Äh, siis näevadki ette, et tegu on pigem piirkondlike koostöökeskustega, mitte ähm, piirkondlike käitamiskeskustega. nii et kui me föderaaltasandil, me võime ka põhivõrgu ettevõtjad äh, tsentraliseerida, aga ja siis äh, nad võivad siis eri tasanditel langetada mm, operatiiv küsimusi, aga kui meil seda ei tule, siis see tähendab, et sõltumatud liikmesriigid ja neil, neil on äh, pädevad põhivõrguettevõtjad, kes teevad koostööd väga koordineeritult ja hea uudis on see, et põhivõrguettevõtjad tegelikult juba niigi mõistavad, et see on äh, niikuinii vajalik ja selline korraldus leiab aset juba praegugi igapäevaselt ja kui me räägime siin kriisist ja ja ka sellest lüngast, mis tekkis Saksamaal, siis äh, tegelikult kõik põhivõrguettevõtjad tegelevad kriisi haldamisega, nii et ähm, see on asi, millega nad igapäevaselt tegutsevad, see on seotud lihtsalt äh, füüsikaseadustega. sellepärast, et äh, tuu elekter alati ei liigu sinna, kuhu teda soovitakse müüa. ja seetõttu ma sooviksingi panustada piirkondlikele äh, koordineerimisele, piirkondlikule koostööle, nimelt siis operatiivvastutus jääb ikkagi põhivõrguettevõtjale, et nemad on need kes vastutavad ähm, selle eest, et ähm, energiavoog toimub ja paar sõna ka direktiivi kohta, siinkohal on oluline ka ähm, see, et ka äh, salvestajatel on oma roll või säilitajatel oma roll ja ka põhivõrguettevõtetel on oma roll, sellepärast et ilma nendeta ei saa. nii et me sooviksime tagada, et ka nende, et ka elektri ähm, salvestajatest saaks ju turuosalised. ja muudatusettepanekutes ma olen käsitlenud ka teavet, et tarbijatel on vaja teavet, aga äh, aga ei ole vaja ka tarbijaid ega ettevõtjaid üle koormata infoga, et, et kümneleheküljeliste arvete saatmine, sellel ei ole mõtet. et oluline on ikkagi, et tarbija teab, millest tema äh, arve koosneb, tootmine, jaotamine ja nii edasi. nii et teabe jagamisele jah, aga ülekoormusele eh, ei. ja siin ma lõpetangi ja nüüd ootan huviga teie küsimusi ja ka koostööd variraportööridega, aitäh! suur tänu, härra Karinš, nende märkuste eest ja ka muudatusettepanekute eest proua Werner sotsialistide nimel, palun. suur tänu, härra Karenšile, selle väga hea raporti eest ja, ja ma olen nõus paljude punktide osas, mis puudutab reservimismehhanismi ja ka pakkumispiirkondi siinkohal äh, ma täielikult toetan teid, aga sellegipoolest äh, ühe teise punktiga ma nõus ei ole. kõigepealt äh, te olete siin ähm, võrku sisestamise aspekti täielikult äh, välja jätnud ja samuti on siin ka vastutus äh, teistele organitele jagatud, kui äh, mina seda ette näeks, nii et ma teeksin ka vastavasisulised muudatusettepanekud, aga ma leian, et teie ettepanekud, mis puudutavad reservvõimsuse mehhanismi, väga head, eriti see, et tehakse siis vahet turupõhistel reservvõimsuse mehhanismidel ja, ja siis strateegilistel ja e, mul on väga hea meel, et muudatusettepanekus viiskümmend seitse on ka ära toodud, et tuleb ka teisi kulutõhusaid meetmeid võtta, enne kui hakatakse kaaluma reservvõimsuse mehhanismi kaalumist ja sotsialistide fraktsiooni jaoks on ka just transition, see õiglase e, jagamise e, küsimus väga oluline, et jah, me peame ka energiaturu, elektrituru heitme vabaks muutma, aga siin tuleb arvestada ka tarbijatega, eriti mis puudutab erinevaid muutusi äh, piirkondades, mis on väga suurel määral mõjutatud ka sellest, kas seal näiteks ähm, kivisöe ähm, tarbimist vähendatakse või mitte. ja minu meelest on väga positiivne ka see, et viitate ka äh, ROKS-idele ja, ja, ja viitate nendele kui piirkondlikele koordineerimiskeskustele, sellepärast et äh, Nad ei ähm, sekku otseselt ähm, operatiivvõrku ja te olete ka välja toonud ka selle, et piirkondlikud äh, ohutuskoordinaatorid ähm, peaksid olema siis piirkondlikud äh, koordineerijad. ja sellega on neil äh, tugevam staatus ja sellega te ei loo mitte paralleelstruktuuri, vaid lähtute sellest, mis tänapäeval juba olemas on, aga sellegipoolest ma leian, et et seda tuleks ikkagi õigusaktides reguleerida, mitte ainult mm, mingisuguste teiste õigusaktide äh, otsuste, rakendusotsuste kaudu korraldada. ja mis puudutab äh, pakkumispiirkondi, siis siin ma olen ka nõus härra Karinšiga, äh, suurematel pakkumispiirkondadel, likviidsematel pakkumispiirkondadel on suurem kasu, sellepärast et kui nad on liiga väiksed, siis äh, nendel ei ole nii suurt mõju, seda me näeme näiteks ka Rootsi näitel ja ja ka väiksemad põhivõrguettevõtjad peavad olema esindatud. küsimusi on mul tekkinud äh, selles osas, et äh, ähm, milline kasu on see lost load ähm, äh, efektil. nimelt äh, Ehm, millist elektri hinda on tarbijad valmis maksma ja see tähendab, et, et meil on lõpuks siis kakskümmend seitse erinevat ehm, hinda ja ehm, just pakkujate poolt ja see võib tekitada konkurentsimoonutusi. ja veel üks punkt, mis on väga oluline minu fraktsiooni jaoks nimelt, mis puudutab väiksemaid ettevõtteid ja siis ka elektriturgu Äh, taastuvenergia kaasamist. niisiis, härra Karinš, ma olen üldjoontes teiega nõus, aga te lähtute sellest, et turg toimib ise ja turg on õiglane ja te lähtute sellest, et kõik turuosalised äh, omavad õiglast juurdepääsu energiaallikatele, aga minu meelest see eesmärk ei ole veel saavutatud. ja seetõttu eh, minu fraktsioonile on oluline taastuvenergiaallikate toetamine, sellepärast et tuumaenergia ja söeenergiat ka seniselt veel äh, toetatakse ja sooviksin eh, rääkida ka direktiivist. siin on eh, minu meelest ka teie lähenemine väga positiivne, ma olen ka põhipunktidega teiega nõus, aga mitmed meil meetodide puhul, mis puudutab eh, tarbijakaitset, samuti energiavaesust, et neid tuleks natukene veel põhjalikumalt käsitleda ja samuti, mis puudutab pakkuja vahetamist ja kakskümmend neli tundi, et peab olema selleks aega, see on vägagi vastuvõetav minu jaoks ja samuti, mis puudutab võrdlusinstrumente, siis siin peaks jääma liikmesriikidele võimalus veelgi ambitsioonikamalt seda korraldada ja samuti siin peaksid olema miinimumnõuded ära toodud ja siin on veel paar punkti, kus me oleme eriarvamusel, näiteks mis puudutab energiavaesust, siis siinkohal äh, te lähtute eelkõige riiklikest sotsiaalsüsteemidest ja ma arvan, et just selles direktiivis me peaksime ette nägema meetmeid, mis ähm, nendele ähm, vähem kindlustatud majapidamistele suuremat tuge ette näevad. reguleeritud äh, elektrihinnad, äh, need ei lähtu turu lähenemisest ja eriti, mis puudutab ähm, vaesemaid majapidamisi, siis Äh, see, just nende jaoks reguleeritud hindadel ei ole ju mõtet, sellepärast et lõppude lõpuks siis äh, pangadirektor maksab elektri eest sama hinda kui juuksur näiteks. esimees katkestab, te räägite juba viis ja pool minutit ja ma saan aru, et see teema on väga oluline. nii et äh, kõik teist kõnelevad paar minutit kauem, aga nüüd läheb see juba natukene liiga pikale. ja teen nüüd lühemalt ja lõpetan kohe, ütleb kõneleja. ja äh, mis puudutab siis ka kohtuvaidluste lahendamist, siis see on ka oluline, nii et äh, siinkohal ma soovitaksin säilitada äh, endise olukorra ja samuti, mis puudutab andmete formaati, seda me peaksime ka veel üle vaatama, sellepärast et ei ole ju mõtet kõigepealt keskenduda liikmesriikide andmeformaatidele ja siis hakata välja töötama Euroopa Liidu tasandi andmeformaate, nii et lühidalt siis nii palju minu fraktsioonilt, aitäh! aitäh. härra Krasnodebski, palun. suur tänu. aitäh, härra esimees. ka mina sooviksin tänada härra Karinšit tema sõnavõtt oli väga huvitav. ja siin on terve rida punkte, kus ma näen, et me räägime ühist keelt. näiteks, mis puudutab piirkondlikke koordineerimiskeskusi, aga üldiselt ma pean ütlema, et ma ei ole nõus selle lähenemisega ma ei ole nõus äh, selle lähenemisega, mida siin raportis võime näha. nimelt, et äh, siin lähtutakse eelkõige just äh, turust valdkonnas, mis on niivõrd toetustest sõltuv ja turg tegelikult mängib siin valdkonnas suhteliselt piiratud rolli. näiteks ähm, taastuvenergia. ja komisjon äh, leiab, et äh, määrused on olulised siinkohal, aga, aga siin on tegu ikkagi poliitilise projektiga ja pigem on siin tegu isegi ideoloogiaga, mille eesmärgiks on kasutada võimalikult palju puhast energiat ja siin on veel mõningaid elemente, äh, millega me päris nõus ei ole. näiteks reservvõimsuse mehhanism ja äh, elektriturud um,, hulgimüügi hinnakujundus samuti Euroopa äh, tasandi pädevus äh, pakkumispiirkondades. Need on need küsimused, mis tekitavad meile mõningaid äh, probleeme. aga ma arvan, et eks me üritame jõuda kompromissideni nendes küsimustes. nii et me saaksime siis lõppude lõpuks äh, tõhusalt siis ka komisjoni ja nõukoguga läbirääkimisi pidada. aitäh teile, proua Kallas! suur tänu! suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest ja nende kahe raportist. kuna tegu on suhteliselt mahukate teemadega ja meil on äh, aruteluks aega vähe, siis ma toon välja lihtsalt mõningad punktid. üldjoontes ma olen äh, nõus selle raporti projektiga sellepärast, et nad tugevdavad komisjoni turupõhist lähenemist ja ma arvan, et see on oluline, sest turumoonutused viivad ebatõhusate turgudeni ja, ja lõppude lõpuks need ebatõhusused tähendavad tarbijate jaoks äh, kõrgemaid äh, elektrihindu ja ma toetan ka raportööri äh, selles osas, mis puudutab hindade reguleerimist ja selleks, et võidelda siis ka energia äh, vaesuse vastu pigem sotsiaalpoliitika kaudu ja ma, ma nõustun ka sellega, et tarbijatel peaks olema kergem pakkujat vahetada, sellepärast et tihtipeale just äh, vaesemad tarbijad ettevõtete ähm, jaoks on need ähm, väga ranged ähm, pakkujate lepingud kahjulikud aga äh, see võimalus peaks olema ette nähtud ka varem ja samuti reservvõimsuse mehhanism, äh, küsimus on väga oluline, sellepärast et äh, see, kuidas teda korraldatakse, see peab olema selgelt välja toodud ka õigusaktis ja ma ei saa päris täpselt miks on raportöör ette näinud selle perioodi ja viis aastat peale jõustumist, et siis on ette nähtud need standardid ja ma ei saanud päris hästi aru sellest äh, hüvitismehhanismist, et siin osas tekst ei ole päris selge. ma saan aru, et äh, et agregaatorid äh, peab siin olema mm, ka oma vastutus, aga aga kui säästetud energiat enam ei genereerita, et siis ma ei saa ka täpselt aru, kuidas seda hüvitist siin ette nähakse, et see mehhanism on natukene keeruline ja piirkondlik ähm, koostöö. siin ma ei usu, et ähm, tõhustatud piirkondlik koostöö aset leiab, kui, kui ähm, keskustel ei ole otsustus äh, pädevust ja me teame, kus kitsaskohad on, sellepärast et seal, kus koostöö on, toimib hästi, seal meil ei ole vaja mingisuguseid regulatsioone. aga probleeme on nende piirkondadega, kus koostöö on kehv ja siin tuleb loomulikult kaasata piirkondlikud äh, tegutsejad, aga samuti need sätted ja määrused tuleb siis ka rakendada, nii et nii et kui me soovime ikkagi siseturgu tõhustada, siis me peame tähelepanu alla võtma ka need teemad. aitäh, proua Kallas. härra Turmas Roheliste nimel, palun, suur tänu. ma näen, et see raport on ähm, tehnilises plaanis väga hästi kirjutatud, nii et äh, palju õnne selle puhul, nii et äh, see on küll ähm, liberaalide lähenemine, aga siin on natukene liiga palju neoliberalismi reservvõimsuse mehhanism on äh, ka hästi välja töötatud ja jääda siis selle saja viiekümnese äh, äh, kriteeriumi juurde, aga siis ka piirkondlik koostöö, pakkumispiirkonnad, see on väga oluline, aga see tähendab, et me tegelikult nõrgestame uusi osalejaid. nii et, et, et ma ei saa aru, miks te ei soovi agregaatoritele suuremat rolli anda, sellepärast et agregaatoritel on oluline roll selleks, et et kodanikud sellest ka rohkem kasu saaksid ja samuti see nõrgestab ka investorite huvi ähm, investeerida taastuvenergiasse ja minu meelest, et see läheb natukene liiga kaugele. ja samuti need muudatused, mida te ette näete, et, ähm, et juba olemasolev ümber pöörata, et kui kõik turud oleksid äh, nii likviidsed äh, kui äh, Saksamaa, et, et sellisel juhul muidugi taastuvenergia saaks palju suurema vastutuse, suurema rolli, aga isegi Saksamaal on isegi väiksemad osalejad kaitstud. sellepärast, et peale aastaid arengut endiselt on leitud et turg ei ole veel nii tugev, et ka kõik osal-, turuosalejad saaksid selle vastutuse võtta, nii et me peaksime ka mm, väikeosalejatele rohkem tähelepanu pöörama. ja praegu turg ei ole veel valmis. nii et me ei saa siin lihtsalt sellist, sellist selget muudatust teha. nii et me peame tagurpidi loogikat kasutama. me peame vaatama, millal turg valmis on taastuvenergiat ähm, sellepärast, et muidu tulemuseks on suuremad kapitalikulud, suuremad äh, ohud ja, ja investorid äh, peaksid suuremal määral taastuvenergiasse ähm, saama investeerida, kui seda ei toimu, siis me, lihtsalt elektrihinnad suurenevad. õiglase turu loomine on tähtis aga mm, mis saab mm, siis tuumaenergiast, seda te siin ei käsitle, nad ei maksa mingit äh, kindlustust, nad ei äh, maksa ka lammutamise eest. Äh, ja sellisel juhul, kuidas siis nemad on hõlmatud selle õiglase turu põhimõttest? ja tarbijate küsimus, ma arvan, et eile meil oli väga huvitav arutelu. nii et Eesti esindaja ütles, et me hakkame kasutama äh, arukaid äh, mõõdikuid ja nii edasi. aga see tähendab, et äh, tegelikult saab siis kallist elektrit hulgiturul müüa, nii et me peame vaatama, kas me soovime tõesti lahti saada reguleeritud hindadest, aga me, me ei tohiks siin mängida nende hindadega, niikaua kui nende hindadega mängitakse, siis ei ole mingit tagatist sellele, et jaemüüjad saavad kasu mitte hästi informeeritud äh, tarbijatest. nii et tarbijate küsimus tuleb ka rohkem käsitleda ja veel tulevased süsteemid peavad äh, olema tsentraliseeritud ja suurem osa ähm, vastutusest on ikkagi põhivõrgu ettevõtjate tasandil. nii et me peame rohkem arutama ka äh, seda, mida Eesti äh, esindaja rääkis, sellepärast et me ei soovi ju, et kogu kontroll koonduks ainult ühte kätte. aitäh, kolleeg Silikiotis. proua Ernst Tii nimel kuuest. suur tänu, meie variraportöör täna kahjuks olla, siin osaleda ei saanud, seetõttu ma asendan teda. nii et kui me räägime elektrienergia siseturust, siis äh, oluline on siin regionaliseerimine selleks, et tagada süsteemide hea toimimine vastasel juhul koostöö liikmesriikide puhul on aeglane ja kulukam. siin on ette nähtud komisjoni ettepanekus, et luuakse eh, piirkondlikud operatiivkeskused. ja meie leiame, et eh, raportöör peaks ikkagi jääma komisjoni ettepaneku juurde siin räägitakse ka, et reservvõimsuse mehhanismi tuleb kasutada viimase lahendusena ja liikmesriigid peaksid ka näitama, kuidas nad teisi meetmeid kasutavad, mis näiteks nagu salvestamine, samuti energiatõhusus, mida siis, millega tuleb siis ka arvestada ressursside piisavuse hinnangu koostamisel. komisjon on ette näinud ka vastavad äh, nõuded reservvõimsuse mehhanismi kohta, sada viiskümmend grammi CO kahte kilovatt-tunni kohta. aga see sõltub ikkagi kõikidest uutest, ka uutest elektrijaamadest äh, ja nende tegevusest selleks ajaks, kui need õigusaktid on jõustunud samuti mis puudutab ähm, reservi küsimusi ja ETS-i, siis tegelikult see, kuidas praegu ETS-i on käsitletud, see ei anna signaali, et me soovime ähm, süsinikuvaba tööstuse poole peal liikuda. oluline on, et oleks tagatud ka õiglane ähm, üleminek äh, nende piirkondade kodanike jaoks, äh, keda mõjutab äh, söevaba tööstusele üleminek? ja ettepanekus piisavalt ei nõus, ei käsitleta ka taastuvenergia ka seotud küsimusi, nii et me ei ole päris ähm, nõus selle ettepanekuga raportis. oluline on siin ikkagi ka, et investoritel oleks tagatud äh, õiguskindlus ja samuti ei ole siin käsitletud energiakogukondi samuti me peame defineerima kohaliku energiakogukonna mõiste, vaatama, kuidas nad ühenduse võrgustikes toimivad ja, ja samuti riiklikud ähm, ähm, regulaatorid ähm, tegelevad ka kohaliku äh, kogukonna vajadustega ja ka äh, siis varude jagamisega, aitäh! aitäh, härra Tamburano! EFTD nimel, tema on variraportöör ja ka koordinaator, palun. president, noi suur tänu, lugupeetud esimees. oleme nõus raportööri kavatsusega tagada õiglane turg ja tõesti õiglane, mille abil on meil samas võimalik ka saavutada meie kliimamuutuse eesmärke madalama hinnaga meie tarbijate jaoks ja tagades samal ajal ka varustuskindlus aga tuletaksin teile meelde ühte asjaolu. alati peaksid olema meie tähelepanu keskmes ikkagi inimesed, mitte turg. turg on vahend selleks, et tagada sotsiaalse heaolu, õiglane jaotus ja ka keskkonna heaolu. me ei saa pidada turgu mingiks uueks jumaluseks, eriti sellise inimese elu seisukohast olulise sektori puhul nagu elektrisektor me tahame tõesti õiglasi tingimusi kõikidele osalistele, aga see tähendab seda, et et me peame võtma arvesse erinevate öö, sidusrühmade e e erinevaid omadusi, me ei saa kõiki, kõigile, kõike ühe mõõdupuuga mõõta. ja traditsioonilisi äh, tootjaid on kaua eelistatud, väikesed on olnud ebasoodsal positsioonil, nende teel on nendele kaikaid kodarasse loobitud, neil on äh, raske toime, toime tulla detsentraliseerimise protsessis ja väiksed energiarühmad, VKE-d äh, ja nii edasi ja nii edasi, kõik on üha olulisema tähtsusega ning aitavad oma territooriumile tuua sotsiaalmajanduslikku kasu. ja varem ei ole kõiki neid eripärasid arvesse võtnud, sellepärast et naftasektorit on väga palju toetatud minevikus ja uus turg peaks looma sellise kompensatsioonisüsteemi, mis kõike kohtleks võrdsetel alusel, unustades varasemate sajandite äh, turueeskirjad, kus kunagi ei võetud ka kalkulatsioonides arvesse ühiskondlikke ning keskkonda puudutavaid kaalutlusi. ränne, kliimamuutus on suured väljakutsed, millega silmitsi seisame. palun rääkige natukene rahulikumalt, ütleb härra esimees, sellepärast et meie tõlgid on küll suurepärased, aga äh, sugugi mitte kõigest ei saa saia teha, kui räägite nii kiiresti härra Tamburano jätkab, taastuvenergia võib olla ebasoodsal positsioonil, aga tegemist on kliimamuutuste seisukohast väga olulise tehnoloogiaga ja see tehnoloogia aitab meil saavutada ka geopoliitilisi eesmärke, mille oleme endale püstitanud Teie äh, olete jäänud eelisjaotuse juurde väikestele tegijatele taastuvkütuse puhul, see oleks hädavajalik, kui me selle võtaksime ära, siis süsinikdioksiidi heitmed suureneksid äh, kümne protsendi võrra. kui me võtaksime eelisjaotuse õiguse ära taastuvkütuselt, siis tuleb teha seda niiviisi, et äh, süsteem ikkagi toimiks kõigi jaoks võrdselt. meie ja raportöör võttes prioriteedi ära, eelisjaotuse ära, muudaks äh, komisjoni ettepaneku halvemini, meil, halvemaks. meil on vaja kaitsta öö, äh, oma süsteemi ja kõik öö, äh, investeeringud ei ole, paistab võrdsel, kas tuumainvesteeringud on olulisemad, me peame komisjon leiab, et öö, mõningad kohustused tuleb tühistada väikestele ettevõtetele, kuivõrd see tooks kaasa liiga suure bürokraatia, kui tegemist on peredega, väikeettevõtetega ja nii edasi. ja samas detsentraliseeritud taastuvenergia tootjad võivad sattuda raskustesse. ja samas raportöör samuti püüab arvesse võtta turu tasakaalu raportöör tahab diskrimineerimise kõrvaldada mõningate ettevõtete suhtes. me ei ole nõus agregaatoritega seotud kompensatsiooni lähenemisega. ma, me arvame, et me ei peaks protektsionistlikud olema nagu varem, vaid peaksime pigem tulevikku kaitsma mineviku vaimu eest. aitäh, kallis kolleeg, proua Niibla, palun! suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin kõigepealt äh, härra Karenšit tema väga hea äh, raporti projekti eest tänada, ma olen äh, vägagi paljude punktidega nõus siin raportis, aga mõningad valdkonnad siiski on, kus me kindlasti peame veel asju arutama ja selgitama. lühidalt räägiksin kolmel teemal, kõigepealt mis puudutab reservvõimsuse mehhanismi ja eriti artiklit kakskümmend kolm lõiget neli, hea meelega ma kustutaksin selle, mis puudutab seda reservvõimsuse mehhanismi segamist ja kliimamuutuste küsimust, äh, see mulle ei meeldi, ma arvan, see saja viiekümne grammine piir, selle peaksid ära võtma ja mul on hea meel selle üle, et äh, alguses oli hea meel selle üle, et et see pi-, piirmäär on kadunud, aga siis ma vaatasin, et muudatusettepanek kuuskümmend kolm on see jällegi sisse tagasi tulnud, nii et äh, nagu öeldud, ma ei ole sellega nõus ja ma loodan, et me saame seda veel arutada. ja ja et äh, siin on mõeldud siis ka ressursside piisavuse hinnangule, äh, sellele äh, viidatud, et ma sellega ka päris nõus ei ole, et eks me siis arutelude käigus tegeleme sellega põhjalikumalt. ja piirkondlikud operatiivkeskused, ma ei ole selle mõttega päris nõus, ma arvan, et raporti, raportööri ettepanek on hea, tema räägib koordineerimiskeskustest ja, ja komisjoni ettepanekus ma ei saanud üldse aru, milline on sel-, mis, milline oleks nende lisandväärtus, sellepärast et TSO-d teevad juba piirkondlikul tasandil koostööd ja mida rohkem me uusi struktuure hakkame looma, seda keerulisemaks asi muutub, nii et ma arvan, et see ettepanek on praegu äh, väga hea kompromiss raportööri poolt ja veel viimane punkt, millest ma soovisin rääkida, nimelt äh, artikkel kolmteist ja pakkumispiirkonnad. ma arvan, et äh, siin on tulnud ka meie raportöörilt härra Karinšilt väga hea muudatusettepanek selle kohta, nimelt et need liikmesriigid, äh, kes äh, sellesse asjasse puutuvad, et nad siis äh, üritavad äh, ka pakkumispiirkondade osas lahenduse leida. ma olen täiesti vastu sellele, et komisjon siin sekkuks ja seetõttu ma leian, et see raportööri muudatusettepanek on väga hea, aitäh mm,. Thank you very much. suur tänu. härra Levanovski, palun. suur tänu olen nõus Kristjanisega ja mõningate eelkõnelejatega ning tervitan komisjoni turupõhist äh, lähenemist, mis jääb peale ja Kristjanise lähenemisviis on mulle meeltmööda, aga olen ka kriitiline, kui asi puudutab äh, heitmete standardit, mille komisjon on äh, kehtestanud ja mida raport ka kordab, muudatusettepanek kuussada kolmkümmend, viissada viiskümmend grammi CO kahte kilovatt-tunni kohta. ja selle tasemega tegelikult suurema osa äh, võimekusüksuseid äh, kapitali reserv kapitalituru mehhanismist jääb välja ja see tegelikult toob kaasa suurema gaasiimpordi, äh, suurema gaasist sõltuvuse ja see ei kehti mitte ainult Poola, vaid ka tõenäoliselt teiste riikide kohta. Capacity äh, võims-, võimsuse hinna tõus, tõus toob kaasa ka tarbijahinna tõusu, väga tore, kui me äh, püüdleme keskkonna eesmärkide saavutamise poole, me tahame seda teha ka puhta söe kaudu Poolas, aga selle standardiga ei ole see siiski võimalik. suur tänu, kallis kolleeg, kolleeg Blanco Lopes, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest tegemist on kahe väga ambitsioonika õigusloomelise ettepanekuga, mina tahaksin rääkida natuke reservvõimsuse mehhanismist. me teame, et meil on vaja võimsust, reservvõimsust selleks, et tagada elektriga varustatus kõiki energialiike arvesse võttes ja seda ei tohiks kasutada ära ettekand-, ettekäändeks, et kasutada keskkonda saastavat energiat ja siis äh, juurdepääsu äh, piiramise ja eelisjaotuse äravõtmine taastuva energialt, äh, seda ma ei toeta, me peaksime vähemalt, võiksime arvesse võtma väikeseid taastuvkütuse tootjaid ning ka demonstratsioon ning pilootalgatusi, mis ei ole turul tegelikult ju konkurentsivõimelised. peame kandma hoolt selle eest, et me ei eelista elektritootmist saastavate tehnoloogiate kaudu ja samal ajal taastuvkütuseid ebasoodsasse positsiooni saa pannes. ja samuti võrkudevahelised ühendused, sellele tuleb palju rõhku panna, kui me tahame energia siseturgu arendada ja kui me tahame, et see oleks täielikult lõimitud. Iberia poolsaare, minu koduriik Hispaania on suurepärane näide isoleeritud piirkonnast. selles direktiivis räägitakse ka sellest vajadusest kaitsta kodanikke, kes on kõige haavatavamal positsioonil me peame selgitama, milliseid meetmeid tuleks võtta selleks, et energiavaesuse või ehk kütteostuvõimetuse probleemi lahendada, aitäh! proua Kast-, Castillo. suur tänu, esimees! suur tänu härra Karins selle raporti projekti ja lähenemisviisi pärast turule suunatud lähenemisviis on ka mulle meeltmööda, aga see selleks Äh, tegelikult olen nõus eelkõnelejaga, härra Blanco Lopesega. selleks, et me kõik oma eesmärgid saavutaksime, on meil vaja vahendeid, mis aitaksid meil liikuda oma eesmärkide suunas. on palju riike, mitte ainult Tibeeria poolsaare piirkond, kus on tõsiseid probleeme võrkudevaheliste ühendustega ja võrkudevahelisi ühendusi on vaja, kui me tahame, et energia liiguks. energia liikumine aitab tagada seda, et hinnad on stabiilsed ega kõigu. ma saan aru, et te tahate äh, hindade reguleerimist kõrvaldada, aga kui ei ole erinevatel riikidel võrkudevahelisi ühendusi, tekib sellega seoses probleem. sama puudutab reservvõimsuse mehhanisme. tuleb arvesse võtta nende riikide olukorda, kes ei ole võrkudevaheliste ühendustega teiste äh, riikidega ühendatud. me peame keskenduma ennekõike ikkagi lahenduste leidmisele. me peame stimuleerima võrkudevaheliste ühenduste loomist ja kui tekib kaks riiki, mis peaksid omavahel ühenduses olema ja millel on erinevad energiaallikad ning mille energiaturud on erinevad ja mille huvid on erinevad kulutõhususe asjaoludest tingituna, siis äh, tekib selline olukord, kus äh, võrkude vaheliste ühenduste poole ei püü-, püüelda, otse vastupidi, ja äh, ja eesmärgid jäävad saavutamata, isegi praegu püstitatud eesmärk kaks tuhat kakskümmend, kümme protsenti on üsna lahja mis puudutab juhtimist ja teisi küsimusi, siis ikkagi me peaksime alati pöördlema sel-, püüdlema selliste lahenduste poole, mis on majanduslikuks äh, stiimuliks võrkudevaheliste ühenduste loomisele. aitäh! härra Kohlitšik. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, tahaksin tänada kolleeg Karinšit äh, ta on saanud aru, et koordineerimine on õige mõiste, mida tuleks siin kasutada. põhivõrgu ettevõtjad peavad muutuma koordineerimiskeskusteks. kui me muudame neist, neid millekski muuks, siis äh, muudame me midagi, mis tegelikult juba toimib, mis on juba paigas ja äh, midagi, mis on toiminud, toimiv, ei tuleks kunagi lammutada meie varasemad kogemused näitavad, et kui midagi töötab, midagi toimib ja me hakkame siis äh, seda lammutama, siis äh, variseb kogu süsteem kokku. elekter peab olema kõikidele kättesaadav. see on praktiline otsus, nii äh, nagu äh, kütteostuvõimetuse kõrveldamine on äh, poliitiline otsus, olgu see siis äh, Läänemere piirkonnas, Poolas äh, või kuskil mujal. alati on äh, varasema toimiva süsteemi muutmine kallim, nagu näiteks mingite uute kaablite paigaldamine. ma ei pea olema siin mingisugune matemaatika äh, geenius ja arvutusi läbi viima, aga selge on see, et eelisjaotuse kõrvaldamine võib tekitada äh, probleeme. kui on kriis, siis peame me teadma, kellel on eelisõigus. kui meil oli kriis, siis esimene otsus oli, et pakkuda kütet ennekõike meie rahvale. siis avalikud hooned ja siis seejärel kõik muu. prioriteedid peavad paigas olema. paigas peab olema see, mida teeb äh, valitsus, mida teevad põhivõrguettevõtjad, Tšehhi Vabariigis on meil õnnestunud mõningad äh, suured äh, energiaettevõtted kõrvaldada, mina vastutasin ühe teraseettevõtja eest ja nüüd see ettevõte on energiapakkuja, äh, energiatootja on aga hoopis midagi muud. see ei ole valitsuse pädevuse, see on ettevõtete pädevuse. ja siis äh, reservvõimsus, meil on vaja suurt äh, reservvõimsust Saksamaa jaoks ja teiste jaoks, äh, teistsugused reservvõimsusi, igal juhul peab kandma hoolt selle eest, et alati on võimalik ära hoida elektrikatkestusi äh, ja olgu see siis äh, fotokalvaanilisest energiast või tuuleenergiast tingituna. Saksamaal on mitmeid probleeme olnud sellega seoses ja võib-olla me võiksime seda raportis kuidagi käsitleda, kui päike ei paista, kui tuul ei puhu, siis ei tööta päikeseenergiajaamad või tuuleenergiajaamad, see on kõigile arusaadav. Digi Energy. Energia peadirektorat Euroopa Komisjonist ja direktor Bobhardt. Thank you very much, chairman suur tänu, lugupeetud esimees, kõigepealt üldisne kommentaar, mis puudutab mõlemat raportit. olen täielikult nõus Claude Turmesega, kes ütles, et mõlemad raportid on tehniliselt väga hästi koostatud aga see pole veel kõik. ma arvan, et kogu lähenemisviis äh, mõlemas raportis näitas selgelt, äh, et mõlemad raportid soovivad konkurentsivõimelisemat äh, energiaturgu ning suuremat tarbijakaitset. selline lähenemisviis on ka meile meeltmööda. Need on olnud ka meie enda ettepaneku juhtmõtted lõpetuseks selles äh, raportis, äh, selle raporti kohta, selle raportiga on sisse toodud muudatusettepanekuid, uusi mõtteid äh, ja ka võimalike lõpplahenduste kohta. muudatusettepanekud, mis puudutavad pakkumispiirkondi, näiteks kuuluvad sinna alla, need muudatusettepanekud on väga head, sellepärast et võetakse arvesse seda, et pakkumispiirkondade äh, määratlemine ei ole mitte tehnilist laadi küsimus, vaid sellel on ka oma poliitiline mõõde ning seetõttu ma leian, et tegemist on õige sammuga. kõigepealt on liikmesriikidele antud võimalus kokku leppida. ja kui see ei õnnestu, siis läheb asi alles komisjoni kätte. täielikult toetame ka seda, et reservvõimsuse mehhanismi tuleb edasi arendada ja siin jällegi toonitaksin seda, mida ütles raportöör, nimelt komisjoni ettepanekut soovitata, soovitakse tugevdada ning mulle tundub tõesti, et need muudatusettepanekud, mille härra raportöör on teinud, tõesti seda ka teevad, tugevdavad komisjoni ettepanekut. aga ma ei suhtu kõigesse ainult positiivses valguses, mis puudutab siis neid regionaalseid äh, Äh, operatsioonide keskusi või regionaalseid koordineerimiskeskusi, nagu raportöör seda nimetab. jah, kõigepealt äh, aitäh raportöörile, õige nimetuse leidmine, koordineerimiskeskus tegelikult äh, oli ka meie eesmärk, aga me panime vale nime, kui me panime selle nimeks operatsioonide keskus, sellepärast et meie vale, valik on tekitanud mulje, et nüüd on uus struktuur, täiesti uus operatsioonistruktuur, kes võtab ülesanded üle põhivõrguettevõtetelt. see ei olnudki meie kavatsus. see uus mõiste, koordineerimiskeskus, on märkimisväärselt lähedasem sellele reaalsusele, mida tahaksime kujundada. ja teine teema on ülesanded. me oleme teinud oma ettepaneku ja raportöör toetab seda suures osas riskideks valmisoleku äh, osas on mõningad asjad välja võetud äh, ja ütlesin selle kohta juba ära, mida mul öelda oli. ja siis jääb veel see otsustus äh, küsimus ja pädevuste küsimus. juristina tekitab raportööri lähenemine minus küsimusi. ühelt poolt on meil soovitused, liikmesriikidel on võimalus neid mitte arvesse võtta, äh, neid või erandeid taotleda ja siis on tavalised soovitused nii-öelda. ma ei saagi aru, mis on nende kahe asja vahe ja ma paluksin raportööril see veel põhjalikumalt läbi mõtelda. võib-olla siis need kaks funktsiooni, mille puhul kõigepealt äh, soovitused äh, süsteemi turvalisuse eesmärgil erandite taotlemisega, võimalusega, võib-olla peaksite seda kuidagi teistmoodi kutsutama ja kõik teised äh, soovitused võiksid siis jääda tavalisteks soovitusteks, mis ei ole õiguslikult siduvad. ja siis äh, eelisjaotus, priority dispatch, toetaksin äh, proua Wernerit, härra Turmest, härra Blanco Lopest leian, et komisjon on saavutanud õige tasakaalu ja võib-olla raportöör äh, on läinud natukene liiga kaugele, kordaksin siin härra Turmase sõnu, praegusel hetkel ei ole meil veel päris äh, täiesti igas mõttes toimiv turg. raportöör mainis ka salvestamist, energia salvestamist ja ma olen nõus siin temaga, aga miks kasutada teistsuguse sõnastust äh, põhivõrguettevõtete omandussuhete ning jaotusvõrguettevõtete omandus, omanik, omandisuhete osas. me leiame, et meie lähenemisviis on õige, sellepärast et äh, siin on selgelt väljas välja toodud see, et äh, ladustamisse, salvestamise võimalusi ei saa olla turu poolt reguleeritud. põhivõrgu ettevõtete puhul olete te siin toonud selle, et kui salvestamine on üks integreeritud osa kogu äh, ülekandesüsteemist, see on väga ähmane. ja siis äh, tervitame raportööri pingutusi suurendada tarbijate kaitset, äh, olge siis kas pakkujate valimise vahel kaks tuhat kakskümmend viis on hea tähtaeg, on vaja küll teha teatavad ettevalmistustööd, eks ole, siis võrdlusvahendid, arvete eh, info võrdlemiseks, kõik sellised algatused on väga teretulnud. siis reguleeritud hind. reguleeritud hinna küsimusest ma natukene hoiataksin teid oma kogemustest lähtuvalt. meie komisjoni poolt, Energia peadirektoraati poolt püüdsime reguleeritud hinda kõrvaldada liikmesriikidega rääkides. peamiselt Rumeenia ja Bulgaariaga kõigepealt me lõime tugeva süsteemi äh, selleks, et kaitsta haavatavaid äh, tarbijaid ja alles siis hakkasime rääkima, kuidas liberaliseerida. kui seda teha, siis on igal juhul vaja äh, sotsiaalseid tariife ja üleminekuperioodi. ei saa üleöö luua sellist sotsiaalpoliitikat ja see kuulub sotsiaalpoliitika valdkonda, olen teiega päri, ei saa luua sotsiaalpoliitikas vajalikku süsteemi üleöö, selleks on vaja üleminekuaega, selleks on vaja aega ja sotsiaalsed tariifid sel üleminekuperioodil on heaks abivahendiks. sotsiaalsed tariifid peaksid olema ülemineku meetmeks ja sellega ka kaasa peaks tulema siis vastav sotsiaalpoliitiline areng ja alles seejärel saab täielikult liberaliseerida. nagu härra Turmes ütles, me ei peaks hinda reguleerima, vaid hoopis marginaale, ma tean, et mõningad liikmesriigid teevad seda, aga ma küsiksin siis, et kuidas siis üldsegi saavutada õiged investeeringuteks vajalikud turusõnumid, äh, kui me hakkame ainult marginaalidele keskenduma. meie eesmärgiks on ju tegelikult ka luua õige investeerimiskliima siis tarbimiskaja arutelud olid väga huvitavad selles osas. kompenseerimine jah või kompenseerimine ei. meie otsustasime lõpuks selle kasuks, et kompenseerimist ei ole, aga liikmesriikide reguleeriv asutus, kuhu juhul, kui see on õigustatud, võib seda siiski ette näha. nüüd raportöör pöörab asjad jällegi teistpidi, ütleb, et kompenseerimist ei ole, juhul kui selleks Äh, ei ole põhjuseid. meie otsustasime äh, lähtuda sellest, et vaikimise lahendus on kompenseerimise puudumine, sellepärast et kui vastupidi äh, läheneda asjadele, siis võib see olla agregaatoritele turule tulemise takistuseks ja me ei tahaks nõudlus, sest me tahaksime avatud juhtimissüsteemi, mis oleks tõesti atraktiivne kõigile ja väga palju huvitavaid uusi mõtteid on, on mõlemas raportis ning komisjon tervitab raport, raporti üldist lähenemisviisi ja mitte ainult, tervitame väga paljugi teie liikmete mõtteid, mida kuulsime tänasel koosolekul suur tänu, direktor. ja Kristjanis, sul on sõna lõppsõnaks. suurepärane raport, suurem osa kolleege toetasid seda, aga on ka asju, mida tuleb muuta ja sugugi mitte vähe. ehkki raport on hiilgav, kõik õnnitlesid sind, ütlesid väga hea raport, aga nüüd asu muutma, mida sa sellest arvad? ma võin öelda, et suurepärased kommentaarid, eks ole jah, kui me kuulame siinseid sõnavõtte, siis äh, siin on mitmeid parandusettepanekuid, mis tegelikult äh, lähevad omavahel vastuollu. ma arvan, et kõigepealt me peame otsustama ära fraktsioonide vahel, kas me tõesti tahame toetada ja tugevdada komisjoni valitud lähenemisviisi. ehk siis, kas me tahame elektriturgu sellisena, sellepärast et praegusel hetkel meil ei ole Euroopa elektriturgu. meil on äärmiselt killustunud Euroopa elektrivaldkonnas ja erinevates piirkondades on olukorrad erinevad, Hispaanias on väga suur taastuvenergia potentsiaal, aga Hispaanial pole ekspordi äh, potentsiaali, sellepärast et võrkudevahelisi ühendusi Prantsusmaaga ei ole. Prantsusmaa süsteem on arenenud välja kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi ja tuumajaamadest lähtuvalt ja see ei ole eriti paindlik süsteem. nii et äh, võib-olla siis äh, mittepaindlikkuse, paindlikkuse vahel äh, on võimalik kuidagi koostööd teha mõningatel päevadel on äh, Hispaania päike väga odav ja kui Hispaania päikest müüakse, siis võib-olla mõned teised turuosalised äh, kaotavad raha ja see võib panna neid sõrgu vastu ajama sellisele koostööle. ja siis Saksamaa olukorda, kus põhimõtteliselt lihtsalt jõuliine põhja, äh, tootva põhja ja öö, palju tarbiva lõuna vahel ei ole. ja sellest füüsilisest asjaolust tingituna ja kogukondade vahelistest pingetest tulevad, tuleneval on meil probleeme. elekter erinevalt gaasist ei ole hästi salvestatav ja ei lähe sinna, kuhu me tahaksime, et see läheks. vähima vastupanu põhimõte on see, millest lähtutakse. Poola, Tšehhi äh, Vabariik, Austria äh, ja sealt jällegi Lõuna-Saksamaa. Äh, nii see on, aga see tekitab loomulikult probleeme nendele riikidele, kes seda energiat üle kannavad. Poola on jällegi oma lähenemisviise, natukene Prantsusmaa sarnaselt on neil väga suur tootmine, aga mitte paindlik, söepõhine, mitte tuumapõhine. aga neilgi tulevad oma asjaolud mäng, mängu. ja komisjon näitab meile suuna, kuhu me tahaksime liikuda ja meie parlamendi poolt peame tõesti andma omalt poolt sellele suunale rohelise tule me ei jõua üleöö lõpp-punkti, tegemist on kahekümne, kolmekümne aastaste investeeringutega ja investorite jaoks on oluline teada, et valitud suun on paigas. reservseimsuse mehhanismid, mulle ei meeldi, kui me hakkame toetama äh, söepõhist jõu äh, energiatootmist või tuumaenergia tootmist ega ka taastuvenergia tootmist ma ei taha, et oleksid turul mingisugused toetused, aga oma ettepanekutes ma ei ole mitte kuskil sisse toonud äh, retroaktiivseid muudatusi. ma lihtsalt teen ettepaneku, et liikmesriigid äh, põhimõtteliselt otsivad võimalusi olemasolevaid äh, lepinguid kokku ostma. selle asemel, et lükata seda otsust edasi kümme-viisteist aastat, tuleks seda teha kohe. mõnes liikmesriigis see võib-olla toimib, mõnes mitte. me peame kokku leppima suunas ennekõike eelisjaotuse küsimuses me saame veel hiljem rääkida, minu arvates see sobib siia, kõik ei ole sellega päri, ehk siis analüüsigem seda. Äh, viissada viiskümmend grammi kilovatt-tunni kohta süsinikdioksiidi, loomulikult see tekitab probleeme nendele piirkondadele Euroopas, kus on väga palju inimesi tööl söekaevandustes. ja see võib meeldida või mitte meeldida, aga see on asjaolu, mida me peame arvesse võtma, kütteostuvõimetus samuti on kaks võimalikku lähenemisviisi, kõigepealt äh, hindade subsideerimine, et hindu alla suruda ja teiseks on isikute toetamine. minu lähenemisviis on äh, mitte moonutada turgu kunstlikult äh, hindu reguleerides, vaid andes vahendeid inimestele, kellel on arvete tasumiseks vaja abi. see on minu arvates õigem lähenemisviis ja ma alati äh, katsun turgu võimalikult vähe moonutada ning ootan pikisilmi võimalust teiega koostööd teha. eks see töö võtab aega, aga küll me lõpuks ka tulemuseni jõuame. suur aitäh, Kristjanis, tehtud töö eest. suur tänu ka kõikidele teistele, kõikidele variraportööridele eesmärk, mille suunas liigume, on suur, meil on äh, suur toornaftaturg, gaasiturg, aga meil on ka vaja Euroopa elektriturgu. muudatusettepanekute tähtaeg on viieteistkümnes september. muudatusettepanekute tähtaeg ja pärastlõunal kohtume teises majas. Jan kuus, kuu kaks on meie koosolekuruum pärastlõunal. suur aitäh teile ja aitäh ka tõlkidele, meil vedas, lõpetasime täpselt kaksteist kolmkümmend, nagu ette nähtud, aitäh teile! Oh,